toetavad demokraatiat ja vabadust ja kellelgi ei ole meile anda siin õppetunde, eriti mitte neil, kellel oma kodumaal on veel väga palju vaja ette võtta, et asju parandada. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd sotsiaal, sotsialistide demokraatide nimel kolleeg Aguilar.